siiski ma võtan arvesse teie poolt avaldatud murepunktid ning edastan nad tööhõive küsimuste eest vastutavale volinikule, et ta saaks nendega edasi tegeleda. suur tänu, volinik. ma olen saanud kolm resolutsiooni ettepanekut, üks on ühisettepanek sotsiaaldemokraatidelt ja liberaalidelt koos kuuega teine on esitatud Rahvapartei poolt ja kolmas resolutsiooni ettepanek on ECR-ilt, Euroopa konservatiividelt ja reformistidelt. ja kõik nad seotuvad selle aruteluga, aruteluga on lõppenud, hääletus toimub homme. järgmine päevakorrapunkt meie täna õhtusel istungil on komisjoni avaldus ÜRO toitlustus- ja põllumajandusorganisatsiooni tippkohtumise toidujulgeoleku teemal toidu julgeolek ja nälja kaotamine maailmas. alustame komisjoni poolse teatisega ja annan sõna volinikule. Uh, aitäh, proua president, aitäh, Euroopa Liidu Parlamendi liikmed. Eh, eelmise nädala Rooma eh, eh, tippkohtumine oli kõige kõrgetasemelisem üritus, mis viimasel ajal on korraldatud toidu valdkonnas ja toimunud, on toimunud nii Madridis kohtumisi, New Yorgis kui ka mujal ja siis äh, viimane oli eelmisel kuul. kõikide nende sündmuste põhiline äh, sõnum oli see, et me tegelikult äh, oleme kaotamas võitluse nälja vastu. peaaegu üks miljard inimest ei saa ei saa piisavalt toitu ühel, ühel, igal päeval. olukord lähebki hullemaks veelgi, sest ka kliimamuutus äh, tõstatab nende riikide ette veel tõsisemad väljakutsed. toiduohutuse ähm, tippkohtumine on arut-, on arut-, arutas kõiki neid küsimusi, toiduohutus toidujulgeolek, me oleme sel teemal rääkinud, nüüd on midagi aeg ette võtta. kõigepealt me tahame uuendada äh, oma jõupingutusi selleks, et kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks kaotada maailmas nälg. Äh, meie eesmärk on ikkagi veel äh, kehtiv, me tahaks, me peame seda saavutama. eriti nendes riikides ja nendes piirkondades, kus kus äh, on olnud väga vähe aega seda, sellega tegeleda, näiteks nagu Aafrikas. Äh, toidujulgeolek äh, on oluline, seda saab teha läbi toidukomisjoni, komiteede. toit on, on saanud keskseks komponendiks põllumajandusreformide teemas ning me peame pakkuma finantseerimist sellele see on minu arust väga oluline, mis äh, loob toidujulgeolekule ülemaailmse valitsemistavale tava. me anname ka neile loomulikult äh, teaduslikku nõuandeid, kuid äh, ka NG-, N-, MTÜ-de ning ning teiste, teiste partnerite koostöö on oluline. me peame, me peame selle trendi ümber pöörama, kus äh, kus äh, põllumajandus saab järjest vähem äh, raha. me tahame saavutada esimese milleen-, aastatuhande eesmärgi ning äh, me võtame arvesse selle tähtaja, mis me oleme seadnud endale, see on siis kaks tuhat viisteist. eriti me peame mõtlema nende riikide peale, kes on selle, kes selle eesmärgiga ennast sidunud. mõned on kritiseerinud Äh, lõppdeklaratsiooni, et rohkem abi või siis assist-, rohkem abi ja eesmärke ei seatud, kuid me peame mõtlema selle peale, et äh, meil on väga tõsised äh, finantsküsimused, mis on, said lahendatud G kaheksa kohtumisel ning me peame neid austama. me, Euroopa Parlament on toetanud ning Euroopa Komisjon on eraldanud suure summa raha ning äh, see kestab siis, need eraldised on mõeldud kuni aastani kaks tuhat üksteist. selleks, et äh, olla äh, aruandekohustused meie valijate ees, me peame nendest kohustusest kinni pidama, me peame välja töötama ning nägema ka teatud tähiseid, mida me saame kasutada selleks, et rääkida investeeringute tõhususest lubage mul öelda ka veel selgelt ja kõlavalt, et isegi doonorite kõige tõsisem jõupingutus on asjatu, kui riikide valitsused ei ähm, loo paremaid põllumajandusstrateegiaid või ähm, äh, või tegevuskavasid. kui me räägime toidujulgeolekust, siis me peame olema väga tähelepanelikud, kui me räägime äh, terminoloogiast, kui me räägime äh, Äh, toidujulgeolekust, siis see ei ole toidu et äh, siis ei, ei ole see midagi muud, inimestel peab olema ju, juurdepääs toidule, on, see on oluline, me peame samuti pakkuma ju selliselt, siis me pakume ka talunikele sissetulekut, äh, väga oluline on äh, iseenda nii-öelda toitmine. see on väga oluline, kui turud toimivad hästi. nii et äh, rääkides Doha voorust ja võttes kokku selle, siis ma arvan, et see on üks suur samm edasi. me peame mõt-, me ei tohi mõelda ja unustada seda, et äh, globaalne toidujulgeolek on väga keerukas probleem. Euroopa Liit on teinud väga suure sammu edasi viimasel kümnendil ning me jätkame oma poliitikat ning me oleme selles, sellesse protsessi pühendunud. Euroopa Liidu ühtne põllumajanduspoliitika on kasutanud eh, ekspordi tagasimakseid ning on toetanud eh, talunikke ning seda on tunnustatud. veelgi enam, samuti on olnud siis kõik peale relvade algatus ning me oleme teinud, meil on olnud majanduspartnerlus erinevate riikidega ning see näitab seda, et me, me mõistame eh, paljude AKV riikide probleemi toiduga varustamise valdkonnas. me oleme käinud eh, pika tee ning me tahame luua toidujulgeoleku tingimused eh, arenguriikidele. teised riigid, teised piirkonnad peavad tegema sedasama. selleks, et kokku võtta siis tippkohtumine on öelnud seda, et kui me tahame, tahame saavutada eesmärki, et eh, maailmas on nälg kadunud kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks, siis me peame suurendama eh, erainvesteeringuid põllumajandusse ning me peame ka põllumajandussektori tähtsust tõstma, aitäh. aitäh, härra volinik, nüüd ma annan sõna fraktsioonide nimel kõnelejate ja härra Dess räägib Rahvapartei nimel kaheksakümmend kaks minutit. Mr Dess, please suur tänu, proua president. suur tänu, härra volinik. meile Euroopa Parlamendis on oluline see, et me tegeleksime nälja teemaga. me ei saa leppida lihtsalt sellega, et et suureneb nende inimeste, sealhulgas laste arv, kes kannatavad äh, nälga. ma mäletan väga hästi, et Maailmapank, FAO ja WHO on erinevaid avaldusi teinud selle kohta, et, et järgnevate aastate jooksul tuleb nälgivate inimeste hulka vähendada poole võrra, kui tegelikult olukord ei ole muutunud, hoopis nälgivate inimeste hulk suureneb. põhjused selleks on väga erinevad. on riike, kus nagu Zimbabwe's on valitsus ise muutnud oma riigi näljaoruks oma poliitikatega. ja meie ainult vaatame seda olukorda vaikides pealt, kuid ka meie oleme kaassüüdlased. me arutame siin aastaid, nädalate kaupa selle üle, kuidas kliima hakkab muutuma saja aasta pärast, aga me, aga inimesi see ei huvita, inimesed tahavad hommegi midagi lauale saada. me ei tohi küll jätta tähelepanuta ka tulevikuküsimusi, kuid me peame inimlikust aspektist vaadatuna pöörama tähelepanu rohkem sellele, et inimesed nälgivad nüüd. see, et aastaks et aastaks kaks tuhat viisteist soovitakse ähm, poole võrra vähendada nälgivate inimeste hulka, siis see on siin justkui äh, mõnitus me, meie rahvusvaheline üldsus on siin selle eesmärgi saavutamisel läbi kukkunud, me peame saama täpsemaid vastuseid sellele olulisele küsimusele. suur tänu, härra Tess! ja nüüd sotsialistide ja demokraatide nimel saab sõna härra Kapulas Santos. suur tänu! suur tänu, proua president, lugupeetud härra volinik, lugupeetud daamid ja härrad parlamendisaadikud arvud räägivad iseenda eest. ja need eesmärgid on äärm-, väga dramaatilised. ei ole, ei saa elada nälgides ja ka me ei saa rääkida inimväärikast elust näljatingimustes. nii et toiduga varustamise varustamine peab olema olulisemaks äh, äh, eesmärgiks meie poliitikates, kuid kahjuks me teame kõik, et et kõik ressursid, sealhulgas ka rahalised äh, ressursid, on piiratud. ja seetõttu tuleb teha tõhusat koostööd varude jagamisel nii riiklikult kui ka rahvusvahelisel areenil. minu fraktsioon, sotsiaal, sotsialistide ja demokraatide fraktsioon on võtnud äh, eesmärkide, selle eesmärkide saavutamise oma üheks suurimaks prioriteediks. komisjoni ettepanekud on olulised, kuid me vajame ka väga konkreetseid äh, rakendusmeetmeid. me elame praegu väga keerulistel ja rasketel aegadel, kuid praegu on aga tegu ka muutuste ajaga ning me peame Euroopa Liidu poolt rohkem ära tegema ühine põllumajanduspoliitika, kalanduspoliitika, neid me peame praegu reformima. vastavalt äh, Lissaboni lepingule on meil uued pädevused ja siin on meil ka uus äh, võimalus Euroopa Parlamendis konkreetsete meetmete nimel töötada. me loodame, et uus Euroopa Komisjon ja ka meie poliitikad teevad kõik selleks, et eesmärke saavutada. suur tänu, härra Kapulas Santos. ja nüüd saab sõna äh, ALDE nimel härra Michel. tänan president, tänan volinik ja ma viitan ka minu kolleegidel, kes on, ma tahan öelda, et viimane äh, Äh, toiduhindade järske tõus oli äratuseks meile kõigile, äh, kuna riisi ja teravilja hinnad kahekordistusid, see muud-, mõjutas ebaproportsionaalselt erangriikide kõige vaesemaid elanikkonnakihte kõikjal maailmas see tähendab seda, et üle maailma seitsekümmend miljonit inimest kannatas nälja tõttu, kuna kahe tuhande seitsmendal, kahe tuhande kaheksandal aastal need hinnad tõusid järsult ja me peame sellesse täie tõsisusega suhtuma. väga paljudes riikides on toiduhindade tõus toonud kaasa poliitilise ebastabiilsuse kuna üle maailma elanikkonna kas- äh,, arv kasvab üle üheksa miljonit ja kliimamuutus mõjutab oluliselt meie võimet ennast toita, on toiduleku julgeoleku küsimus üks põhiline küsimus, millega me peame tegelema ja mille eest me peame võitlema. Euroopa Liit peab andma endast parima, et aidata arenguriikidel välja kujundada jätkusuutlik põllumajandus ja toiduainete tootmise sektor, et nad suudaksid iseenda elanikke toita ja nagu härra volinik ütles, selleks on vaja turgude avanemist ja siin tuleb tunnistada, et Euroopa on teinud väga palju selleks, et liberaliseerida ja avada turgusid. kuid väga paljud äh, probleemid arenguriikides on seotud poliitika läbikukkumisega, õigussüsteemi nõrkusega. ja seda on võimatu muuta, kuni pole tagatud stabiilne poliitiline süsteem, mis võimaldab talunikel äh, õilmitseda ja kasutada ära ka turuvõimalusi on öeldud, et Euroopa Liidus tuleb tootmist suurendada seitsme protsendi võrra, et reageerida tulevikus tekkinud nõudmisele ja ma arvan, et Euroopa Liidul on väga palju vaja teha, Euroopa Liit peab täitma oma rolli, et anda oma panuse ülemaailmse toidujulgeoleku tagamisse tulevikus. tänan, härra Bovee, kaheks minutiks president, volinik, kolleegid. võitlus nälja vastu äh, nõuab äh, märkimisväärseid poliitilisi ja rahalisi investeeringuid ja möödunud nädalal Roomas seda ei suutnud tagada. ligi miljard inimest kannatab alatoitlustamise all, nelikümmend miljonit last sureb nälja tõttu igal aastal ja need arvud on kasvanud dramaatiliselt üheksakümne kuuendast aastast alates, kui toimus esimene äh, FAO tippkohtumine ja olukord on veelgi halvenenud, eriti lõunapoolsetes riikides äh, langesid elanikud selle kümneprotsendilise kasvu ohvriks. Äh, kui vähendataks tulusid reklaami, kulusid reklaamil, oleks võimalik suurendada toetust arenguriikidele äh, nende põllumajandus infrastruktuuri arendamiseks. toidukriis on üks suuremaid ohtusid kõikidele ettevõtjatele maailmas. aastaks kaks tuhat viiskümmend peame me ära toitma üheksa miljardit inimest, samas väheneb mullaviljakus, väheneb bioloogiline mitmekesisus, eh, suurenevad eh, heitmekogused, kasvuhoonegaaside heitmed, eh, ohjeldamatult kasvab tarbija mentaliteet ja olukord võib veelgi süveneda ja halveneda ja võitlus vaesuse vastu on üks meie peamiseid ülesandeid. me peaksime toetama riikide põllumajanduse arendamist. Euroopa Liit äh, on kasutusele võtnud oma ühise põllumajanduspoliitika selleks, et kaitsta oma siseturgu ja toetada oma tarbijaid. ja see, millest nüüd räägitakse toidu ainetalane suveräänsus on nüüd äh, avanenud väga paljudele äh, riikidele, riikide rühmitustele, kes on hakanud seda võimalust ära kasutama. tänan, härra Bove, härra Nikolson üheks minutiks. suur tänu, president. resolutsioonid nendes küsimuses käsitlevad kahte väljakutset äh, kuidas kaotada nälju ja see mõjutab ühte kuuendikku maailma elanikest. kuidas tagada toidujulgeolekut tulevikus? me oleme olukorras, kus ühelt poolt maailma rahvastik kasvab, samas aga toiduainete tootmine on muutunud üha raskemaks äh, kliimamuutuste negatiivsete mõjude tõttu ja kasvavate sotsiaalsete kulutuste tõttu. kui me räägime toiduainete julgeolekust, siis põllumajandustegur on just see, mida tuleb lahendada. me peaksime keskenduma ka sellele, äh, et arenguriikides tuleb sisse viia ka õige haldus- ja valitsemiskord, kui me tahame tõesti midagi ära teha nälja kaotamiseks. sellest rääkis ka härra Dess. kui me rääkisime Aafrikast, Zimbabwest konkreetselt, kus nüüd ei suudeta oma elanikke toita ja ka naaberriikides ja Robert Mugabe ja tema käsilaste läbi on kogu põllumajandussektor hävitatud. me peame ühendama jõud selleks, et üle saada nendest raskustest ja tagama äh, et eh, selle olukorra tõttu ei kasva rahvarahutus. kirjus. tänan, härra Nikolson. härra Löörik, poolteist minutit. Merci, madame la president, monsieur. suur tänu, proua president. lugupeetud härra volinik. kui Euroopa Liit soovib eh, mängida maailmareenil positiivset rolli, kui eh, ta soovib näidata oma nii-öelda inimlikku nägu, siis ta peaks astuma välja äh, nälgimise vastu. kas meie saame siis olla ähm, rahulikud, kui me teame, et iga mõne sekundi tagant suleb, sureb laps nälja kätte? me peame arvestama siin ka selle ultraliberaalse majanduslainega, mis praegu üle maailma pühib. selline kapitalistlik süsteem on saanud tervel maailma areenil äh, spekulatsioonide allikaks. me peame toetama rahvusvahelisi organisatsioone, et nad saaksid äh, paremini tegutseda. me peame tagama selle, et iga riik saaks suveräänsuse oma rahva toiduainetega varustamise alal samuti me peaksime rohkem riiklikku abi osutama ka lõunapoolsetele riikidele, kustutama nende võlgu. me ei saa arvestada sellega, et, et kõik siin maailmas on ainult kaup, millega WTO-s kaubeldakse. me peame rohkem tegema nälja kaotamiseks maailmast. suur tänu, härra Ljerik ja nüüd härra Pelder, palun suur tänu, proua president. kümne aasta jooksul, mis ma olen siin äh, parlamendis äh, töötanud, olen ma aina rohkem ja rohkem kuulnud vaid tühju sõnu. enne FAO tippkohtumist härra Barroso kasutas ka suuri sõnu, ta rääkis sellest, et me oleme kollektiivselt läbi kukkunud näljavastases võitluses ja et siin on tegu kollektiivse südametunnistuspinnaga, jah, see on õige, kuid eh, samas Roomas ei olnud tähelepanu keskmes mitte nälgivad inimesed, vaid eh, rikkad eh, riikide huvid. näiteks mis puudutab biokütuste poliitikat. see biokütuse toetamine viib äh, toiduainete hinna tõusuni ja seetõttu ka nälja levimiseni, kuid seda teemat ei ole kritiseeritud, ma olen sellele küll korduvalt tähelepanu pööranud. kui kolmandad riigid äh, investeerivad Aafrika riikidesse, seda ainult selleks, et oma põllumajandust äh, kaitsta kui rikkad riigid ekspordivad oma äh, toiduained, siis äh, nad saavad sellest äh, suurt kasu. on häbiväärne vaadata, mida riigid abi nime all teevad nii nagu parlamendi resolutsioonis, nii me näeme igal, ka teistes dokumentides räägitakse selleks, kui kiiresti tuleb tegutseda, kui, et on vaja kokku lepitud eesmärkidest kinni pidada, kuid see ei too mitte midagi. nagu ka juba öeldi, et ähm, nälgivad inim-, nälgivaid inimesi ei toida need lubadused, õigus toidule on üks inimõigusi ja see on meie kollektiivne vastutus. suur tänu! ja nüüd äh, saab sõna härra Stojanov. suur tänu. ma käisin isiklikult äh, kohal FAO tippkohtumisel Roomas ja ma nägin, mida selline konverents tähendab. arvestage ka nende kuludega, mida sellise organisats-, äh, mida sellise tippkohtumise korraldamine endaga kaasa toob võib-olla me peaksime ka arvestama sellega, et kui paljud lapsed oleksid võib-olla mitte näljasurma surnud, kui neid konverentsi korraldamise rahasid oleks äh, kasutatud hoopis nende toitmiseks. ja enne, kui me hakkame teiste silmas pinda otsima, vaadakem, kas ta puuhalgu iseenda silmas Bulgaaria põllumajandusettevõtted suutsid varem äh, toita ära Ottomani impeeriumi kõige tihedamalt rahva, äh, rahvastatud piirkonnad, kuid nüüd on põllumajandus äh, praktiliselt kokku kukkunud põllumajandusmaad äh, praeguste meetmete tõttu on äh, praktiliselt kasutamata. me peame arvestama ka nende äh, eesmärkidega, mis on praegu seatud ja me peaksime ka vaatama, milliseid andmeid on senised meetmed meile e, toonud ning selle senise töö parem kasutamine võiks tõesti olla otsustav näljavastases võitluses. suur tänu ja nüüd härra Kaczmarek. proua president, e, härra volinik, daamid ja härrad. rohkem kui üks miljard inimest üle kogu maailma elavad, elavad äärmikus, äärmuses, äärmuslikus vaesuses ning äh, näljas. see on, ähm, äh, see ei ole kapitalistliku süsteemi viga, see on tegelikult, on palju hullemaid süsteeme, ka Euroopas näiteks. Äh, mõt-, tosin aasta tagasi oli riik, kes olid väga head ähm, kultuurilised tingimused, kuid äh, Äh, viidi kunstlikult näljani ning väga palju inimesi äh, suri, see on siis äh, Ukraina. tuhat üheksasada, tuhat üheksasada sada üheksakümmend kaheksa liik-, liiget ÜRO-s võeti vastu nende heakskiidul aastatuhande aasta eesmärgid. ning täna peame küsima endalt, kas need eesmärgid on saavutatavad ja eurooplased küsivad, kas meie poliitikad ja prioriteedid on õiged. konkreetselt rääkides, kas me kas me oleme edukad olnud eh, kliimavastases võitluses, eh, kas see, see, kas eh, näljaga võitlemine on olulisem? minult küsiti seda, kas Euroopa Liit ei sega mitte eesmärgid ja vahendid, ei aja omavahel segamini eesmärgid ja vahendid. kas ei ole võitlus tuuleveskitega, kõigepealt me peaksime äh, Äh, välja juurima nälja maailmas ning siis ei süüdistataks meid äh, valedest prioriteetidest ning äh, siis me saame, ei, me ei, ei saa öelda keegi, et kliimamuutustega võitlemine on tähtsam kui näljaga võitlemine. põllumajandus on väga oluline lähe, lähiaastatel see veenab äh, arenguriike investeerima põllumajandusse, nad on ise öelnud, et nad ela-, et nad eraldavad äh, kümme protsenti äh, põllumajandusse, see on nende kohustus ning see on ainukene võimalus, kuidas suurendada põllumajanduslikku potentsiaali ning võidelda näljaga. aitäh, härra Arif, on järgmine kõneleja, aga ma ei näe teda kojas, nii et ma annan sõna hoopis härra Louis Michelile kolmeks minutiks proua president, äh, volinik. Äh, äh, et ei, ei FAO toidujulgeoleku, tuldujulgeoleku tippkohtumisel oli G kaheksast üks esindaja, aga ma arvan, et et oli see üsna, et oli üks teine kohtumine, ning taheti kindlustada toidujulgeolekut ning see kohtumine muutis oma algset eesmärki. me tahame võidelda kriisiga ning me tahame võidelda maailmas äh, näljaga. et kuna ajaloos, äh, esimest korda ajaloos äh, üks kuuendiks on rohkem kui miljard inimest on näljas, see on päris mitu protsenti rohkem kui kahe tuhande viiendal aastal ning see arv on suurenud äh, kogu aeg, nii nagu öelda härra Pove, nii et, et see suureneb veelgi ning äh, konflikt äh, muutub järjest tõsisemaks. investeeringute puudumine põllumajanduses on viinud sellise olukorrani. me vajame seda, et inimesed oleksid võimelised iseennast nii-öelda ära toitma. me on eraldatud äh, suured summad raha, kuid äh, ei olnud konkreetset ajakava, ei olnud konkreetset eesmärki ning, äh, ning tegelikult ei olnud ka rikkamatel riikidel kindlat kohustust midagi ette võtta. eelmise aasta juulis ma tegelikult paneks ennast teise olukorda ja, ja teaksin, kui oluline, oluline või raske see olukord on, kui tõsine võitlus see on ning äh, ma tean, kui oluline on see, et äh, härra Barroso sai ühe miljardi äh, eurot selleks, et uusi, uusi meetmeid ette võtta. ma ei usu e, sotsialistlike kolleegide retsepte, kes ütlevad, et see on kas ultrakapitalismi, ultraliberalismi süü et äh, semantilisest seisukohast me loomulikult võime äh, diskuteerida, kuid me võime rääkida ainult ideoloogilisest äh, lähtekohast. kui te vaatate arenguid, siis on palju, on ju teised poliitikad või teised maailmavaated, mis on palju tõsisemad kui ja paljud Äh, rohkem levinud näiteks kui liberalism ning äh, aitäh, äh, proua Sargentini, üks minut. minu kolleeg. But there is a new trend in farming. Rich countries ensure their staple food or the rikkad äh, riigid äh, biokütuste toetamisega ajavad üles toiduhinnad vaesemate äh, riikide jaoks. ja paistab, et see, need küsimused on liiga tundlikud selleks, et seda arutada tipp-poliitikute hulgas. ma kutsuksin sellist ilmingut kolonialismiks. FAO tippkohtumise resolutsioon ei puudutanud neid olulisi teemasid ning seetõttu ma leian, et ei kasutatud tõesti ära, ei kasutatud ära seda võimalust võidelda äh, nälja vastu ja, ja teha kõik selleks, et äh, tõstet-, seatud eesmärki saavutada. eurooplastel on piisavalt toitu, kuid äh, äh praegune üht-, ühine põllumajanduspoliitika rikub äh, samas paljude äh, põllumajandustootjate võimalusi rohkem toota, rohkem sissetulekuid saada. millal me ometigi näeme õiglast ühist põllumajanduspoliitikat? suur tänu, proua Sargentini ja nüüd härra Ashford uh,. president, president, suur tänu nii ÜRO kui Euroopa Liit on kokku leppinud, et kasvav maailma rahvastik nõuab äh, suuremat ülemaailmset põllumajandustootlikkust ja see on mm, viiskümmend kuni sada protsenti kasv. me aktsepteerime, aktsepteerime ka voliniku seisukohta ja mitte ei piirdu sellega, sest seda eesmärki me ei saa põhja lasta, kuid samal ajal äh, põllumajandusel toodetakse neid tulemusi väiksema maakasutusega, väiksema veekasutusega, väiksemate kasvuhoonegaaside heitmetega. seega on, me peame mõistma kolme asja. kõigepealt seda, et valitsused ja eriti Euroopa Liit peab rohkem investeerima teadus- ja arendustegevuse. meil puuduvad andmed selle kohta äh,, lähteandmed tulevikukavade jaoks. arvestades ülemaailmsete turgude volatiilsust, me vajame teatud kaitsemeetmeid ÜPP-s ja kolmandaks, toidujulgeolek ja kõik sellega kaasnev Äh, ka Euroopa Liidus tähendab kulutusi, kulusid ja neid kulusid me ei saa üle kanda tarbijatele ja seetõttu ma kordan, me vajame tugevat põllumajanduspoliitikat ja me peame saavutama võidu äh, eelarve äh, aruteluses. suur tänu äh,, Ferreira, poolteist minutit. proua president viimase FAO tippkohtumise lõppdeklaratsioon, millele kirjutas alla üle saja riigi, sisaldas lihtsalt äh, tühje loosungeid, millega üritatakse nälja vastu võidelda. me vajame konkreetseid tegusid selleks, et võidelda nälja vastu maailmas, mille all kannatab üle miljardi inimese maailmas väga suur hulk lapsi sureb pidevalt nälja kätte. see näitab, ähm, kui kohutav on olukord ja tegelikult äh, saab sellist olukorda vältida. Äh, härra, nii nagu härra Louis Michel ütles, me siis senised poliitikad on viinud äh, selleni, nagu olukord praegu on suured toiduainete kontsernid oma tegevusega on toetanud ainult nälja suurenemist. VKE-sid on seniste poliitikatega äh, lõhutud, erastamine, liberaliseerimine, vabakaubandus. sellel kõigel olid ja on endiselt veel tagajärjeks see, et et inimesed lahkuvad oma koduriikidest ja, ja jõukus äh, jagatakse mm, ebavõrdselt. me vajame rohkem mm, läbipaistvust oma poliitikates, me vajame tegema midagi selleks, et see suurkapitalismi valitsus äh, lõpeks. suur tänu. ja nüüd äh, kolleeg Toots uh,. Thank you, madam president. tänu, president FAO tippkohtumisel Ban Ki-moon, ÜRO peasekretär, ütles, et tänapäeva toidukriis on äratus homseks. aastaks kaks tuhat viiskümmend elab meie planeedil üheksa koma üks miljardit inimest rohkem, äh, ühe miljardi võrra rohkem, see on hämmastav, mis tähendab seda, et talunikud peavad kasvatama rohkem, seitse protsenti rohkem toiduaine Põhja-Iirimaa talunikud tahavad äh, selle väljakutsega kaasa minna, kuid enamik arvab, et Euroopa takistab neil toiduainete kasvatamise äh, ka, suurendamist, kuna on väga palju bürokraatiat ja vähe ka teadustegevust selles valdkonnas ja ka see äh, tõttu toidujulgeolekut ei võta tõsiselt ÜPP tegelikult takistab talunike võimalusi suurendada toidutootmist, sellega kaasneb toiduainete hindade tõus talunikke, keda ei toetata otsetoetustega, äh, on sunnitud suurendama tootmiskulusid ja see toob kaasa toiduainete tõusud. kui me räägime toiduainete julgeolekust Euroopas ja mujal, siis on seda võimalik saavutada siis, kui me anname talunikele võimaluse tegeleda põllumajandusega, ÜPP ja toiduaine julgeolek peaks olema ka äh, ühise põllumajanduspoliitika reformimise keskmes. suur tänu proua Mikines, kaks minutit. tänan, president. selle raporti ühe autorina tahaksin ma tänada poliitilist fraktsiooni, kes on teinud tihedat koostööd selle nimel, et koostada tekst, millele esitatud muudatusettepanekuid, me peaksime olema äärmiselt rahul sellega. meil on erinevaid arvamusi erinevates küsimustes, kuid ühes küsimuses me tahame tõesti kaasa aidata maailma näljaste toitmisele ja see on samm õiges suunas ma olin autoriks ka äh, äh ülemaailmse toidujooleku alasel raportil ka eelmise ametiaja, seega ma tunnen seda temaatikat väga, et kuid ma tahaksin juhtida tähelepanu ühele lihtsale asjale, mis on jäänud ka siin. talunikud toidavad maailma ära, kui neil on võimalik tegutseda õigetes klimaatilistes tingimustes. ülejäänud neist räägivad sel teemal, kuid meie ülesanne on arendada äh, ja luua sellised poliitikad, mis võimaldavad meie talunikel kasvatada toiduaineid. Nad suudavad seal reageerida, kui tagada kaks põhiaspekti, äh, õiglased hinnad ja stabiilne sissetulek. viimase aja volatiilsus turul on äh, negatiivselt mõjutanud mõlemad aspekti ja talunikel on väga raske ellu jääda. ja ühe autorina ma palun teie kannatust. ärge Ähm, demoniseerige ÜPP-d. mõningad argumendid, mida ma täna kuulnud, on juba minevikust. me oleme asunud selle poliitika reformimisele ja võib-olla ilma ÜPP-ta oleks juba Euroopa Liidus suuri probleeme toidujulgeolekuga. miks mitte üle võtta parimad osad sellest poliitikast ja paluda ka, et arenguriigid võtavad omaks sellise ühise põllumajanduspoliitika lähenemisega me ei peaks laskma arenguriikide valitsustel äh, lõdvalt tegutseda, see on nende ülesanne, et areng toimub korralikult ja meie ülesanne on tagada, et rohkem raha kulutatakse, investeeritakse põllumajandusse. aitab pehmetest meetmetest, olgem äh, karmid äh, nende valitsuste suhtes ja iseenese vastus, me oleme valmis seda vastutust võtma endale okay.. suur tänu, proua Megines. härra Gerena Salom, poolteist minutit suur tänu, president, volinik. maailma ees seisab kaks suurt väljakutset. Ähm, kõigepealt võitlus kliimamuutuste vastu ja teiseks võitlus nälja ja vaesuse vastu maailmas. volinik esitas meile arvandmeid, äh, parlamendi liikmed on esitanud andmeid ja FAO lõppdeklaratsioonis on samuti äh, arvandmeid selle kohta, et rohkem kui üks miljard inimest kannatab nälja läbi ja nelikümmend miljonit sureb vaesusesse igal aastal. kõigepealt toidukriis ja seejärel finantskriis on sundinud meil distantseeruma sellest võitlusest, me oleme hakanud tagurpidi liikuma, kuid meie seisavad pikaajalised väljakutsed, me peame reageerima ka kiiresti, sest tegemist on väga äh, oluliste küsimustega ja viimastel kuudel oleme kuulnud äh, murettekitavaid uudiseid. et äh, ähm, suurriigid, kes on kutsutud Kopenhaageni tippkohtumisele äh, vastumeelselt äh, otsustada tegemisele ja ka FAO-s on samasugused meeleolud. probleemid on igati murettekitavad, vaid kõige rohkem muret tekitab see, et on tegevus, tegevusedes äh,. Äh, inimesed on edasi arenenud tänu sellele, et nad on suutnud reageerida väljakutsetele ja leidnud lahendusi. me teame, millega me silmitsi seisame, kuid me oleme muutunud teovõimetuks ja see on meie probleem ja seetõttu ma toetan seda resolutsiooni, mis kutsub üles kiireloomulisele tegutsemisele. suur tänu ja nüüd saab sõna proua Keller. aitäh Lissaboni leppe artikkel kaks tuhat kahe, kakssada kaheksa ütleb seda, et Euroopa Liidu pari- äh,, arengu tegevuse eesmärk on vaesuse vähendamine. vaesusega on seotud ka äh, nälg. kakssada kaheksa ütleb seda ka, et Euroopa Liit peab võtma arvesse need eesmärgid teistes eesmärkides, mis aitavad äh, arenguriike. siiski ekspordisubsiidiumitega äh, rikub Euroopa Liit turgu arenguriikides. kui me tahame, et meie arenguabi oleks tõhus siis me peame kindlustama, et, et seda, seda ei riku ära teised poliitikad. teisel juhul me ei saa täita aastatuhande eesmärke, me peame seda endale meeles pidama, kui me reformime eh, poliitikaid, nagu näiteks ühtne põllumajanduspoliitika või kalanduspoliitika, aitäh! aitäh! proua McKinnis näitab, eh, näitab sinist kaarti teil ma tahaksin eelkõnelejat äh, olla, olla äh, täpne, millised ekspordi tagasimaksed, äh, et ja seda, et Euroopa Liit on reforminud oma ÜPP-d, et ainukesed, kes, kes kaebasid, olid Uus-Meremaa, mitte arenguriigid. me tahaksime, et te tooksite konkreetse näite, kus praegusel hetkel on probleem proua Keller, kas te tahaksite vastata eh, proua McKinnisele? Eh, loomulikult eh, külmutatud kana näidet te juba teate, kuid praegu näiteks tomatid, mida subsideeritakse kõvasti Euroopa Liidus, nad on odavamad, Euroopa Liidu tomatid on odavamad Aafrika kodanikul turul kui Aafrika enda toodang ja see loomulikult põhjustab ka vaesust ja me peame selles suunas töötama Äh, jätkame siis diskussiooni, järgmine kõneleja on, on härra Klatfelder kaheks minutiks. suur tänu. teadlased väidavad, et aastaks kaks tuhat kolmkümmend tuleb maailmas äh, naftakriis, toiduainekriis ja veekriis korraga. kuid kõigepealt me oleme silmitsi toiduainete kriisiga, üks miljard inimest nälgivad maailmas ning see arv aina suureneb. see suureneb kiiremini kui inimese, kui maailma rahvastik. me peame arvestama sellega, et äh, mõne aastakümne pärast juba iga viies või neljas inimene kannatab nälga. ning äh, iga minut äh, surevad nälja kätte kaks last. Euroopa Liidu ÜPP tuleb kõrvaldada, Euroopa Liit saab olla ainult sellisel juhul ähm, olla tugevaks äh, osalejaks maailmaturul ja ainult sellisel juhul saab ka tagada endale tugeva põllumajanduse. kuid äh, nälg ei valitse mitte ainult Aafrika riikides, vaid ka Euroopa Liidus. Euroopa Liidus on piirkondi, kus inimesed saavad, äh, kus inimesed vähem kui kümme protsenti oma sissetulekust kulutavad toidule, kuid näiteks Bulgaarias, Rumeenias inimesed peavad keskmiselt üle viiekümne protsendi oma sissetulekutest kulutama toiduainetele. on, ja see on vaid keskmine näitaja, on ka selliseid äh, piirkondi, kus inimesed peavad veelgi suurema määra oma sissetulekutest äh, toiduainetele äh, kulutama. kui põllumajandustoodang kallineb ja tõhusus väheneb ja näiteks ähm, karjakasvatuses, äh, kus äh, ühe kilo äh, tootmiseks tuleb kasutada rohkem toiduaineid, siis sellega mitte ainult ei suurendata CO kahe heitmeid, vaid ka nälgijäävate inimeste hulka ja just äh, see toiduaine, mida toodetakse äh, loomadele, jääb puudu nälgiva lapse laualt. suur tänu ja nüüd äh, kolleeg Retu. suur tänu, proua president. olukord on tõesti väga dramaatiline. me juba kuulsime, et suurem osa jõukatest tööstusriikidest käsitlevad seda teemat väga küüniliselt FAO tippkohtumine tõi sellega väga selgelt välja, paljud riigi- ja valitsusjuhid äh, hiilgasid eelkõige sellega, et neid ei olnud kohal, välja arvatud Berlusconi kuuskümmend protsenti nende toodavad äh, need riigid äh, maailma toiduainetest. Nad valitsevad ka maailma finantsturgudel ja nad kohtlevad äh, vaesemaid riike äh, künismiga, mida nad ei ole sugugi äh, ära teeninud. seitsmekümnendatest aastatest alates nälgivate inimeste ja nälga surevate inimeste arv suureneb pidevalt juba kakskümmend aastat on olukord selline, et toiduainete kriis on hiilivalt äh, suurenenud ja see on senise toiduainete poliitika tulemus. aastal kaks tuhat kuus olukord äh, teravnes veelgi. nüüd tuleks avada turud, avada turud selleks, et toetada ka tootjaid kolmandates riikides ja võidelda äh, vaesuse vastu terves maailmas nüüd härra Stojanov soovib esitada küsimuse, ta kasutades oma sinist kaarti, kas te soovite sellele vastata? Θέλετε να απαντήσετε σε ερώτηση που θα σας υποβάλει ο συνάδελφος, ο κ. Στογιάννοφ. Θέλετε να απαντήσετε. Kas te tahate vastata küsimusele, mille esitab härra Stojanov teile? Härra Stojanov soovib esitada küsimuse, kas te olete valmis vastama? Ei. Ole hyvä, Palle Paule härra Stojanov, kahjuks te ei saa kasutada oma sinist kaarti. järgmine sõnavõtja, proua Herans Garcia, kaheks minutiks. suur tänu, president. ma tahan alustuseks ja palun austage minu kõneaega. suur tänu, president ma tahan alustuseks õnnitleda proua McGinnistit selle algatuse puhul, mis näitab, kui tähtis roll on ÜPP-l toidujulgeoleku julgeoleku tagamisel rahvusvahelisel areenil. tundub, et Euroopa Komisjon soovib vähendada ÜPP-le eraldatavaid rahalisi vahendeid eelarvest, peame me ütlema, et võib-olla ÜPP ei ole prioriteet, aga toidujulgeolek peaks olema prioriteet. me oleme näinud ka seda, et ÜPP-st saadavad rahalised vahendid on võimatu tagada toidujulgeolekut. põllumajandust ei saa võrrelda teiste majandussektoritega, mis suudavad õitseda vabal turul, sest toiduturg ei ole vaba turg. põllumajandus vajab Euroopa Liidu poolset toetust selleks, et edukalt toimida ja Euroopa Liit vajab oma talunikke sest Euroopa Liit on eeskujuks kvaliteetse toiduainete tootmisel, oma toidu elanikkonna taotmisel. me peame tagama ka otsetoetused talunikele selle nimel. ja samuti peame taastama ka äh, põllumajandusjuhtimissüsteemid äh, ja tagada suurema hinnastabiilsuse, mis oleks kasulik mitte ainult ka talunikele, põllumajandustootjatele, vaid ka tarbijatele kolmandates riikides. on vaja luua heade tavade raamistik selleks, et tagada tasakaalustatud suhted eh, kõikide osapoolte vahel toiduainete ahelas, selleks, et vältida kuritarvitusi ja paremini jagada eh, tulumarginaale. me vajame Euroopa Liidus ka paremat tarbijapoliitikat eh, selleks, et esile tõsta ühenduse talunike jõupingutusi toiduainete ohutus ja loomatervishoiu ja keskkonnakaitse normidele vastamisele, sest meie talunikud peavad konkureerima ähm, arenguriikide talunikega, kus äh, need standardid on palju madalamad. ja nende kolmandate riikide põllumajandustootjad eelistavad eksportida Euroopa Liitu selle asemel, et varustada oma riigi turgusid, kuna see on palju kasumlikum. Teil ei osanud või? suur aitäh, proua Raas me oleme jõudnud kõnelejate nimekirja lõpuni, nüüd on vaba mikrofoni aeg. see on väga huvitav teema ning äh, kuna me oleme ajakavast juba üle, siis palun tõesti ainult üks minut. Äh, esimene kõneleja, siis üks minut. Äh, aitäh, proua president, volinik, kolleegid, nagu ma ütlesin varem, iga laps, üks laps sureb viie sekundi jooksul kahe tuhande üheksanda aasta lõpuks juba üks miljard inimest kannatab alatoitluse all. seetõttu on eh, toidujulgeolek väga tõsine teema ning see peaks olema rahvusvahelise päevakorra esipunktiks. kui me räägime Euroopa Liidu poliitikast, eh, siis me peame ka mõtlema selle peale. me selleks, et eh, aastatuhande arengu eesmärkidele nii-öelda lihaluudele panna, me peame mõtlema selle peale ning peame võtma edasi, me peame rek-, leidma rakendusmeetmeid, me peame toetama pereettevõtted, pere, pere äh, maaharimist ning äh, me peame toetama neid, kes, kes on kõige haavatavamad ning äh, toidujulgeolek peab olema meie prioriteet, me peame välja töötama mehhanismid, mis toetaksid seda ning samuti peame meeles pidama ka kliimamuutusi ning me peame seda kõike ette võtma väga kiiresti. järgmine kõneleja, üks minut. aitäh, proua president, daamid ja härrad. Äh, ma olen väga pettunud ja pettunud sellepärast, et et sellel toidujulgeoleku tippkohtumisele pööras väga vähe tähelepanu meedia, kuigi see mõjutab äh, väga suurt hulka inimesi kõik eh, läheb nii edasi, nagu ta on siiani läinud, kui me räägime maaharimisest ja põllumajandusest, siis me räägime väga sageli veepuudusest. aga me peame mõtlema seda, et meil on majandus ja, ja majanduskriis ning me, me peab olema rahvusvaheline kõrgetasemeline foorum, sellepärast et eh, olla kindel, et eh, vesi on avalik äh, varu, me peame kindlustama, et meil oleks õige veepoliitika. kui me ei hoolitse vee eest, siis me ei saa ka kuskile edasi minna mujale. härra Davis, üks minut, palun. kaheksateistkümnenda sajandi äh, Inglismaal äh, ütles Toomas Maltses, et inimeste arv ületab toiduvarud juba siis ühiskonnad on muutunud, aga tema sõnad on ka öö, äh, tõeks. inimesed, meie eluaja jooksul on inimeste arv kolmekordistunud ning see on meie toiduvarust ületanud, me peame midagi tegema, kui me tahame võidelda öö, äh, vaesuse ja näljaga, siis me peame võtma väga kiiresti midagi ette, me, me peame vaatama ja kontrollima ka reproduktiivsust ning me peame kaitsma laste elu. me peame vaatama ja kontrollima Eh, rahvastiku arvu kasvu selleks, et kaitsta noorukite ja laste elu. Eh, siin, siin eh, läänemaailmas, et me näiteks söögime väga palju liha, mis on täielik raiskamine. mina juba loobusin lihatoit söömisest mitukümmend aastat tagasi. kõneleja, palun üks minut härra Jaha. suur tänu, ma päris ei saanud aru oma nimest. õigus toidule on inimõigus. ja ma arvan ka, et inimlik, inimkonnal on piisavalt teadmisi selleks, et mitte keegi ei peaks tegelikult nälga kannatama maailmas. loomulikult me vajame selles võitluses ka raha, kuid asi ei ole mitte ainult rahas, eelkõige tuleb täita vajalikud eeltingimused see sisaldab arenguriikidest stabiilse poliitilise süsteemi ülesehitamist, korruptsioonivastast võitlust, kolmandaks arenguriikides põllumajandussüsteemi äh, ülesehitamist ja alles siis äh, investeeringut põllumajandusse. ma arvan, et just neid esimest kolme punkti ei ole piisavalt äh, Äh, arutatud ning tihtipeale finantsid äh, satuvad valedesse kätesse ja neid seejärel ka valesti kasutatakse. suur tänu. ja nüüd kolleeg Tarabella. suur tänu. ma sooviksin veel kord mainida seda, mida ma üleeile mainisin, nimelt äh, toiduainete kriis on tabanud kõige teravamalt Aafrika riike. Roomas arutati toidujulgeoleku teemat ning äh, räägiti ka sellest, kuidas Euroopa kontsernid on äh, üles ostnud äh, viljakad maad arenguriikides. ja sam-, ja räägiti ka sellest, kuidas on toetatud arenguriikide põllumajandustes raskete kemikaalide väetiste kasutamist selle asemel, et kasutada jätkusuutlikke keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid, me vajame keskkonnasõbralikke projekte nälg-, näljavastaseks võitluseks. suur tänu ja proua Kustinger. suur tänu, proua president see on üheks keskseks ähm, ähm, väljakutseks meie ÜPP-le, eriti just, äh, kui me arvestame siin äh, toiduainete kriisiga. see on ka üheks äh, olulisemaks ähm, prioriteediks meie näljavastases võitluses. see peaks ka peegelduma meie ÜPP-s. peale aastat kaks tuhat kolmteist saab see ka olulisema rolli meie arenguabipoliitikas seetõttu on ökosüsteemide ja mm, äh, veeressursside ning põllumajanduse jätkusuutlik tarbimine äärmiselt oluline. samuti ei tohi rahvusvahelised kaubanduslepingud äh, ohustada äh, toiduainete julgeolekut, vaid toetama seda, suur tänu. suur tänu ja nüüd härra Nikolescu în primul rând cu riscul de a repeta. suur tänu proua president võib-olla ma juba kordan midagi mida härra stojanov juba mainis mina kahetsen seda et meil on nii palju söötismaad ja samal ajal valitseb maailmas nälg volinik rääkis äh, samast teemast oma kõnes. ta mainis ka seda, et äh, toiduainete, äh, suveräänsus äh, toiduainete alal on ka äärmiselt oluline riikide jaoks. me peame ka arvestama sellega, et kliimamuutused, kliimamuutuse mõjud on piirkonniti väga erinevad. president, I just want to comment proua nagu president, ma tahaksin kommenteerida kahte asjaolu, mis tõstatusid. kõigepealt seos um, nälja ja kliimamuutused, nagu Bankimon ütles Roomas, äh, ajal, mil maailma rahvastik kasvab ja äh, meie ilumaailma kliima muutub, aastaks kaks tuhat viiskümmend me peame tootma seitse protsenti rohkem toiduaineid. ja ilm muutub endaolevaks ja seega igasugused positiivsed liigumised kliimamuutustega võrdse mõjutavad positiivselt ka toiduaine tootmist teine küsimus, mida tõstatate, on jälle see eh, ÜPP ümbermängimine, justkui ÜPP eh, on süüdi kõikide arengumaade hädades eh, jah, ÜPP ei ole täiuslik, kuid seda reformitakse. kui me tahame, et meie talunikud tagavad toiduainete julgeoleku Euroopas, me ei saa neid sundida oma ähm, ettevõtmisest loobuda. kas keegi on uurinud näiteks suhkrutööstus Euroopa Liidus äh,? kas kümnekordne vähenemine Euroopa Liidu suhkrutootmises on kuidagi kaasa aidanud ka arenguriikidele? ja milline on tasakaal äh, suhkrukasvatajate ja maaomanike vahel? ma ei taha kuidagi vähendada maailma näljahäda, aga ma tahan tagada selle, et kui me pakume välja lahendused, siis nende lahenduste tagajärjel ka olukord leevendub. suur tänu, proua Saier järgmisena. suur tänu, proua president see on väga hea, et me täna arutame ähm, toidujulgeolekust, sellepärast et need teemad on kõik seotud omavahel, mõned juba siin mainisid seda, et kliimapoliitika ja, ja toidukriis on omavahel seotud, nimelt kliimamuutused suurendavad probleeme. on äh, paika pandud äh, ebarealistlikud eesmärgid seoses biokütusega arenguriikide jaoks, see tähendab äh, see seda, et äh, et vaestel ei ole enam piisavalt maad oma toodangu kasvatamiseks. põllumajanduspoliitika on viinud selliste moonutusteni turul ja on viinud selleni, et ületoodang eksporditi arenguriikidesse ja sellega takistati nendes riikides põllumajanduse väljaarengu, väljaarenemist. põllumajandustooteid tuleb jagada võrdselt. suur tänu ja nüüd eh, kolleeg Sikerski. proua president, daamid ja härrad. viimase tippkohtumise ajal eh, toodi välja tundlik eh, ettepanek, et et eh, rahvusvaheline strateegia on puudulik ning eh, me peame võtma arvesse, et, et rahvastik kasvab kahekümne tuhande viiekümnendaks aastaks üheksa miljardini. kui me mõtleme toidukriisi peale, eh, kui kahe tuhande seitsmendal aastal tõusid toiduhinnad väga kiiresti ning, ning paljud inimesed jäid nälga, ma arvan, et see oli, peaks olema meile õppetunniks. põllumajandustoodang on oluline. võttes arvesse seda, et milline on rahvusvaheline turg, siis igasugune ühtne põllumajanduspoliitika piirang ei ole mõistlik ning on ohuks meie toidujulgeolekule. me peaksime aitama arenguriike äh, Eh, et nad saaksid luua sellise põllumajanduspoliitika, et nad, et nad saaksid iseenda jaoks toitu eh, toota. aitäh! peale seda huvitavat eh, diskussiooni võtab volinik kokku. proua president, austatud parlamendiliikmed, ka mina ütlen seda, et ükski, ka mul oli kahju, et ükski G kaheksa E-, esindajatest ei olnud kohal peale siis volinik Barroso ning äh, see on tippkohtumine, mis ei toonud midagi uut või väga palju uut. kui me vaatame lõppdeklaratsiooni, siis ma arvan, et see on üsna selge, mis seal tehti või saavutati. samal ajal on see päris oluline, et me et me saime hoida toidujulgeoleku teema poliitilises päevakorras ning kahe tuhande üheksandal aastal on olnud mitmeid eh, tippkohtumisi ning see on olnud päevakorras. väga tähtsal ja väga tähtis on see küsimus. Eh, Pittsburghis G kahekümne kohtumisel eh, räägitakse arengukoostööst ja arengupoliitikatest. ma arvan, et see juba iseenesest on positiivne. ma olen olnud, ma olin Roomas ning ma ütlen seda, et välja arvatud see lõppdeklaratsioon, tegelikult oli asi olid väga huvitavad diskussioonid, olid väga huvitavad äh, esindajad ning äh, tegelikult midagi võib äh, juhtuda peale seda, et näiteks oli diskussioon, kus räägiti siis viljakate maade müümisest arenguriikidest riikidele, kes, kellel ei ole haritavat maad. ma arvan, et see on üks äh, võimalus, kuidas edasi minna. teine asi, mida ma tahaksin öelda, on see, et nagu ka mitmed äh, liikmed on siin juba öelnud, et ühtne põllumajanduspoliitika ei ole ideaalne. miski ei ole selles maailmas ideaalne. kuid kui te vaatate selle mõju äh, areng, arengu maailma, siis me võime öelda seda, et et see on vähem kahjustav süsteem, kus ei toimu siis moonutusi, aga äh, WTO näiteks on öelnud seda, et äh, kõik subsiidiumid ei ole, meie subsiidiumid ei ole turgu moonutavad. ma olen natukene, natukene pettunud, ma peaksin ütlema, kui me eh, räägime sest Euroopa ei ole ideaalne samuti, aga näiteks eh, toidu küsimuses me astusime suure sammu edasi. see on üks miljard eurot eh, igal aastal, mis ei toeta Äh, toidu ja toidu jagamine, vaid hoopis nii-öelda seemnete jagamist selleks, et kindlustada äh, väik-, äh, väiketootjatele arenguriikides võima- ja anda neile võimalus. seda on tunnustatud Maailmapanga poolt näiteks kes on selle mehhanismi üle võtnud, nii et me ei peaks eh, kogu aeg ennast süüdistama. see, see on olnud uuenduslik, selline meede. on üks asi, millega ma ei nõustu. ja see puudutas äh, äh, see oli äh, härra, ühe härra kõne, kes on ära läinud, kas ta ei olnud sotsialist? ta, ta on oma ideelt vist kommunist ja see selgitab äh, neid põhjuseid ja seda, mida ta ütles. kui nüüd, kus ma olen seda rääkinud, ka Lakvilas, me peame, pidime jällegi teadma oma kohust Euroopa Komisjonina ning me esitasime neli mil-, miljardit dollarit, mis on umbes kakskümmend, kolmkümmend protsenti toidupaketist, äh, mille, milles on kokku lepitud sellega me oleme kaugelt kõige suurem doonor. kes äh, tegi ette, sellise ettepaneku Lakvilas ja me, me oleme selle kohustuse juures jätkuvalt. võib-olla, proua president, kui te lubate mul äh, veel nii-öelda siis uus äh, on olemas Euroopa Liidu uus põllumajandus- ja toidujulgeoleku dokument, on plaan esitada, esitada nõukogule ja parlamendile uus poliitika Euroopa Liidu jaoks. see dokument vaatab üle praegused teemad põllumajanduses ja toidujulgeolekus, näiteks toidu kvaliteet, ohutus, sotsiaalkaitsemeetmed, kliimamuutus, biokütused uute tehnoloogiate kasutamine ja mõju. suuremahulised maade ostmised. teatis äh, tahab vaadata Euroopa Liidu as-, äh, siis abi arenguriikidele, see on oluline. me, samuti tuleb vaadata üle ka järjest suurenev toiduvajadus, äh, rahvastiku kasv ning väljakutsed, mis esitab meile kliima, mis esitavad meile kliimamuutused. teiseks, äh, peeg-, peegeldamine, kuidas või refleksioon, kuidas Euroopa Liit võiks kõige paremini kasutada ära oma kogemusi, äh, toetamaks regionaalpoliitikat ja strateegilist arengut. kolmandaks, äh, peab andma baasi kogu Euroopa Liidu lähenemisele poliitikaraamistikud äh, ning tegevuskavad. neljandaks, anda, teha ettepanek, kuidas Euroopa Liit võiks anda panuse äh, aastatuhande arengueesmärkide saavutamise kiirendamiseks. viis, anda parem positsioon Euroopa Liidule, vaadates äh, toidujulgeoleku arengut maailmas ning ning äh, lõppude lõpuks äh, tuleb siis äh, vaadata kõik üle, mis on toidujulgeolekus maailmas toimunud. me, me konsulteerime kõikide osapooltega ning siis tuleme välja ametliku ava-, teatisega. see saab olema jaanuaris. aitäh, härra volinik. kolleegid, ma olen saanud kuus resolutsiooni ettepanekut sellel teemal hääletamine toimub homme, nii et ma tahaksin siis äh, lõpetada selle diskussiooni ja minna järgmine teema juurde ja meie järgmine teema päevakorras on komisjoni avaldus äh, liha sisseveo kohta kolmandatest riikidest. me alustame äh, volinik Vassiljevga, teil on sõna, proua volinik